good afternoon colleagues the sitting is resumed the minutes of yesterday's alustame nüüd istungjärguga ja eilse istungjärgu protokoll on kõigile saadav kas kellelgi on mingisuguseid kommentaare märkusi äh, protokolli või tekst vastuvõetud tekstide kohta ei ole seega on need heaks kiidetud sotsiaaldemokraatidelt oleme me saanud mitmeid otsuseid muuta äh, nimetusi delegatsioonides ning need lisatakse tänase istungjärgu protokolli ja hakkavad kehtima äh, sellest teadaandest alates.